Eh, head kolleegid mul on väga hea meel eh, võtta siin täna vastu aafrika liidu komisjoni esimeest eh, moussa faki mahamati te olete esimene selle institutsiooni esindaja, kes siin kojas kõneleb, Euroopa Liidu jaoks on Aafrika prioriteediks, me jagame palju ühiseid väärtusi, kuid meil on ka palju ühiseid väljakutseid, julgeolek, ränne, tööpuudus, kliimamuutused mistõttu me peame oma strateegilist partnerlust tugevam, tugevdama ning ühiselt koostööd tegema nagu võrdsed, et leida äh, ühiseid lahendusi meie kodanike muredele. ma äh, tervitan äh, Aafrika Liidu jõupingutusi võitluses terrorismi vastu. meie koostöö on esmatähtis Saheli, Tšaadi järve piirkonnas, Aafrika sarve alal ja ka näiteks Liibüas. meil on ühine huvi Äh, hallata äh, äh, rändevoogusid, võidelda inimkaubanduse vastu ja ennetada radikaliseerumist. on ka hädavajalik luua rohkem töövõimalusi noortele aafriklastele Aafrikas seega peame me arendama tugevat majandusdiplomaatiat ning investeerima rohkem ja paremini sellele mandrile. ma väljendan oma sügavat äh, muret äh, ala toitumuse äh, ja nälja tõttu mitmes Aafrika piirkonnas. homme räägin ka ÜRO peasekretäriga sellest kriisist. ma olen veendunud, et me peame oma sidemeid Aafrika riikidega tugevdama aga seda ka just institutsioonide vaheliselt, ehk siis äh, sealhulgas Aafrika äh, Liiduga. palun, teil on nüüd sõna lugupeetud äh, president lugupeetud äh, saadikud daamid ja härrad mul on hea meel selle võimaluse üle võtta äh, sõna teie auväärse koja ees mis esindab euroopa rahvaid nende mitmekesisuses Aafrika ja Euroopa äh, partnerlus, äh, mis on tugevnenud äh, pärast meie esimest tippkohtumist Kairos aastal kaks tuhat, on liikunud edasi otsustavatesse etappidesse. ma olen veendunud, et novembrikuus toimuv järgmine koht, tippkohtumine, mida praegu ette valmistatakse, kujutab endast järgmist sammu edasiliikumisel meie rahvaste helge tuleviku poole. meil on äh, ilus äh, ja väärikas ajalugu, meil on olnud äh, nii varje kui ka valgust, kuid praegu on meie rahvad dünaamilised, aktiivsed ja teevad jõupingutusi parema äh, tuleviku nimel. ja ma tervitan jõupingutusi, mis on tehtud äh, mõlemal pool äh, Vahemerd e, Egiptus, Kreeka, mm, Tunis, Kartaago on olnud tihedates suhetes sajandite jooksul kolonisatsioon eh, kahe eh, sajandi jooksul eh, on silmitsi seadnud meie kultuurid ja tsivilisatsioonid, mis on väga erinevad, aga samas üksteist täiendavad oma humaansete väärtuste ja vabadusepüüdluste poolest. Aafrika kolonisatsioon Euroopa äh, suurvõimude äh, poolt äh, on loomulikult meie ühise ajaloo keerukas moment. siis toimus ekspluateerimist, isegi orjapidamist, mis on tõeline solvang inimväärikuse vastu ja mille jäljed nii lihtsalt ei kao, kuulsad luuletajad on ka äh, seda äh, äh, salvestanud oma teostes, ka kirjanikud ja kunstnikud on kasutanud ja saanud inspiratsiooni nendest sündmustest. kolonisatsiooni on hukka mõistetud ja äh, selle alusel on ka äh, loodud uusi vabaduse doktriine ja kõik on püüdnud äh, sellest õppetunnist õppida. kuid täna ma ei taha rääkida siin minevikust ja puistata haavadele soola, vaid tahaksin rääkida meie kontinentide äh, uuest ühisest äh, saatusest ja kõigepealt sooviksin rõhutada, et äh, ajaloo äh, armid on Aafrika rahvaste kollektiivses alateadvuses veel küllalt tugevalt säilinud, kuid kõik ei ole olnud ainult negatiivne on olnud ka valgustussajand, on olnud ähm, positiivset vastastikust rikastavat äh, kultuurilist äh, mõju, mis on ka aidanud kaasa emantsipeerumisele ning äh, läbi sajandite on need kontaktid aidanud kaasa siis meie vastastikusele rikastamisele. meie rahvusvaheline keskkond äh, muutub äh, väga murettekitaval kiirusel. kerkivad esile uued äh, jõud, mis otsivad endale kohta, on uued väljakutsed esile kerkinud, mille jätkusuutlikud lahendused peituvad ainult solidaarses ühistegevuses ja selle muutumise käigus, mis on siis kus, mil toimub äh, üleilmastumine, siis Aafrika äh, soovib äh, arendada Euroopaga strateegilist poliitilist partnerlust. meil on küll erinevad, erinev taust, erinevad väärtused, kuid samas on need üksteist täiendavad ja seega Mm, aitavad need kaasa meie ühiste väljakutsetega toimetulekule. seega Euroopa Liidu ja äh, Aafrika Liidu partnerlus peab rajanema tugevatel äh, jõulistel äh, põhimõtetel ning peab arvestama seda mitmetasandilisust ja uusi ambitsioone ja ülemaailmsi väljakutseid, millega me silmitsi seisame vastastikune austus, võrdsus, vabadus ja äh, solidaarsus on äh, põhimõtted, millel peab äh, meie jätkuv ja mõlemale poolele kasulik partnerlus rajanema. Aafrika on püüdnud järgmiseks viiekümneks aastaks paika panna ambitsioonika tegevuskava, millega ehitatakse üles õitsev ja rahus elav Aafrika. ja see puudutab selliseid olulisi teemasid nagu Aafrika Euroopa äh, strateegia, äh, mille kümnendat aastapäeva me ka äh, sel aastal tähistame. see on siis Aafrika tegevuskava kaks tuhat kuuskümmend kolm on see, millest me lähtume ja ka oma strateegilises partnerluses, rahvusvahelises koostöös. Aafrika on olnud ja on veel praegugi paljude konfliktide äh, tallermaaks, äh, mis ähm, põhiliselt on keskendunud äh, just Saheli, Aafrika sarve ja Tšaadi järve piirkonda, siis siiski on tunda positiivseid arenguid, Aafrikal on rikkalikud loodusvarad, kalavarud ja Aafrika äh, noored on väga aktiivsed ja dünaamilised ja seega võib loota nende aktiivsest tegevusest ka edusamme majanduses, tollitõkete kõrvaldamisel, jätku, jätkusuutliku arengu tagamisel ja ka rohelise energia kasutuselevõtul ja lähiaastatel püüame me võidelda aktiivselt ja halastamatult äh, korruptsiooni ja äh, avalike äh, vahendite kuritarvitamise vastu ja meie jaoks ongi prioriteediks asjakohased, asjakohaste vahendite rakendamine ja mis rajaneb ka siis äh, sellel, et äh, riigid neid asjakohaselt rakendavad. aastal kaks tuhat seitseteist mm, toimuv äh, tippkohtumine on äh, suurepärane võimalus siis nende tegevuste rakendamiseks ja planeerimiseks meie äh, kontinendil on praegu kõik äh, vahendid äh, selleks, et kõrvaldada kõikvõimalikud sotsiaalsed probleemid ja nälg, põua tagajärjed ja ka inimõiguste rikkumised ja nii edasi. ja nende konfliktidega on meie prioriteetide keskmesse just kerkinud inimõigustega seotud äh, küsimused. võitlus terrorismi vastu, džihadismi vastu äh, on ka meie jõupingutuste keskmes, mis me teeme siis äh, teel stabiilsuse ja rahu tagamiseks, püüdes ka Eh, ennetada uusi konflikte ja eh, toetada konfliktijärgset ülesehitamist. ja Euroopa eh, Liidu toetus just rahu tagamisinstrumendi kaudu on meie jaoks väga väärtuslik ja kõik näitajad viitavad sellele, et Aafrika on just piirkond maailmas, mis kannatab kõige enam kliimamuutuste tõttu ja äh, selle tagajärjed äh, flauna, faunale ja floorale äh, hävitavad teinekord täiesti tagasipöördumatult eluvõimaluse mitmes Aafrika piirkonnas. seega tuleb ka arvestada seda, et Aafrika küll reostab kõige vähem võrreldes teiste riikidega, kuid samas kannatab kõige enam kliimamuutuste all ja seega me peame tegema hulgaliselt jõupingutusi selleks, et toime tulla kliimamuutuste negatiivsete tagajärgedega. see on ka meie partnerluse üheks oluliseks äh, temaatikaks, sellega tuleb äh, paremini äh, tegeleda ja see selgemalt prioriteediks seada. seoses nende nõudmistega Äh, on ka, tuleks ka mainida erasektori äh, suuremat avatust ja ka äh, seda, et Euroopa erainvesteeringud on oluliselt tõusnud viiekümne protsendi peale, nüüd on need kakskümmend kaks, kakssada miljardit aastas. see kõik toob kasu majandusele, töökohtade loomisele Äh, majandusele ja äh, sotsiaalvaldkondadele ja sellest me lähtume ka oma äh, partnerlussuhetes. meil on tarvis uut majanduslikku üldjuhtimist ja me teeme seda siis vabakaubanduspiirkonna raames siinkohal tuleb silmas pidada just erasektori invest-, investeeringuid ja nii-öelda äh, Aafrika Marshalli ähm, plaani, äh, mis siis kinnitati äh, G kahekümnel Saksamaa juhtimise all. Aafrika noored Äh, moodustavad umbes kuuskümmend äh, protsenti rahvastikust, naised sealjuures üle poole Aafrika rahvastikust. ja need äh, rühmad on just prioriteetideks kõigis meie programmides, kas siis Aafrika-siseselt või koos partneritega. rände küsimus ka äh, kujutab endast kahetist väljakutset. Äh, ühelt poolt siis äh, tulevad äh, suured äh, rändevood, äh, millega on raske toime tulla ja ainus lahendus oleks arendada Aafrikat selleks, et noored näeksid seal oma tulevikku ja partneritelgi on siin veel lai tööpõld. siin on hulgaliselt ühiseid väljakutseid ja ka see võiks olla vastastikku kasulik. Aafrika diasporaa on väga äh, laialdane äh, maailmas ja meie jaoks on tegemist olulise äh, rühmaga, nad, nad aitavad palju kaasa Aafrika arengule daamid ja härrad, ma rõhutasin seal partnerluse olulisust see on just see, mis on minu äh, sõnumi keskmeks täna kuid äh, tahaksin äh, rääkida äh, teile äh, sellest kõigest äh, siiralt ja seetõttu peaks puudutama ka meie partnerluse universaalsust ja teisalt suhtelisust kõik need küsimused äh, vajavad nüansseeritumat äh, lähenemist. mina äh, ei ähm, mina ei taha siin rääkida kultuuride, tsivilisatsioonide, religioonide konfliktist. see ei ole see, mille alusel mind sellele ametikohale valida vastastikune mõistmine, solidaarsus, äh, tsivilisatsioonide, kultuuride, religioonide dialoog on need väärtused, millest mina lähtun. ma ei toeta äh, müüride ehitamist äh, inimeste lahutamiseks, vaid pigem jõudude ühendamist, et üksteist paremini mõista. kui me ehitame Eh, sildu, eh, siis eh, me saame kasu ka mitmekesisusest ja üksteise dünaamikast. on ju kahjulik eitada seda mitmekesisust. Aafrika on, Aafrika puhul on teatavad keerukad küsimused äh, rahvusvaheline äh, õigus, äh, lepitus, äh, õigusemõistmine ja nii edasi. Aafrika probleemidele mm, ainult Aafrika, nii-öelda Aafrika-kesksete lahenduste leidmine on vahel olnud ainult ettekäändeks, et probleemidest kõrvale vaadata. kuid üks väga oluline küsimus on see, et äh, Aafrika äh, kodanikuühiskond mm, on muutunud väga aktiivseks, mis on äärmiselt rõõmustav ja äh, parlamendiliikmed on märganud, et ma toetan meie partnerlust Äh, äh, igati ja siinkohal võiksin äh, tsiteerida Jules Verne'i, kes räägib piiritutest lootustest ja eesmärkide saavutamisest just nende kaudu. suur tänu, et sain teie ees kõneleda. tänan tähelepanu eest! suur tänu nagu te näete oleme juba äh, silda äh, ehitamas euroopa liidu ja aafrika liidu komisjoni vahel te nägite, et äh, saadikud tõusid ja tänasid teid selle kõne eest, nüüd tuleb tegutseda pragmaatiliselt ja konkreetselt. Euroopa Liidu kõrge, välispoliitika kõrge esindaja mm, Mogheriniga koostöös, ma arvan, äh, saab hästi äh, selles vallas edasi tegutseda, äh, nii poliitilises, majanduslikus ja ka miks mitte transpordi valdkonnas on veel palju ära teha. ma olen oluliseks pidanud Euroopa, üle-euroopaliste ja ka Aafrika transpordivõrkude ühendamist. me peame palju tööd tegema ja tegema seda koos. mina olen optimistlik, kuid samas me peame ütlema selgelt välja, et me ei saa võita terrorismi ja lahendada rände Äh, probleemi, kui me koos äh, tööd ei tee, koos Aafrikaga, mistõttu me peame need äh, sidemeid tugevdama, ma olen oma Euroopa sõpradele öelnud, et me peame Aafrikat vaatama mitte Euroop-, läbi Euroopa prillide, vaid läbi Aafrika prillide ja see on just meievaheline sõprus, millele ma siin viitan. Te olete alati teretulnud Euroopa Parlamenti. aitäh!